aktide pealkirjad avaldatakse äh, selle istungi protokollis vastavalt äh, kodukorra artiklile äh, sada viis lõikele kuus andis komisjonide esimeeste konverentsi esimees mulle teada, et ei ole vastuväiteid agrikomisjoni soovitusele mitte olla vastu delegeeritud õigusaktile ja see soovitus on vastu võetud, kui äh, ei fraktsioon ega vähemalt nelikümmend parlamendisaadikut äh, kahekümne nelja tunni jooksul selle vastu ei ole. vastasel korral pannakse see soovitus hääletusele ja see soovitus on ära toodud ka äh, täiskogu veebilehel. nüüd liigume edasi päevakorra muudatuste juurde ja tuleme üleüldse